Euroopa Parlament reageerib kodanikualgatusele keelata glüfosaat ja kaitsta inimesi mürgiste taimekaitsevahendite eest. me oleme tahtnud näha läbipaistvamat, sõltumatut süsteemi, meid on saatnud edu aegsasti infole juurdepääsu osas, mis on EFSA käes, see suurendab lubade andmise üle kontrolli Need on need ained, mida me tarvitame, paratamatult sööme endale nad sisse, olgu nad siis eh, taimekaitsevahendid, maitseained või mingid muud ained, mis puutuvad kokku toiduainetega. tänu info varasele paljastamisele eh, avab EFSA oma uksed kodanikele eh, ja infole tööstuselt ning mis tahes info, mis on eh, asjakohane ohuhinnangu andmisel, saab alati avalikuks, sotsiaaldemokraatide eesmärk oli eh, lõpetada eh, ebaõiglaste praktikate kasutamine, näiteks eh, otsingu või teadustulemuste ostmine endale, me tahame glüfosaadi lõppu, me ei taha enam uks, suletud uste taha otsuseid, me ei taha, et mängitakse hasartmänge inimeste tervisega. raha on praegu kõige tähtsam maailmas ja see tähendab, et välisele survele piisavalt vastupidav süsteem tuleb luua kodanike huvides ja mul on hea meel, et ärihuvidest kõrgemale on seotud inimeste tervis, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Hasenkamp GUE nimel, üks minut. Eh, sellised ettevõtted nagu Bayer, Monsanto või Syngenta on viimased aastakümned juba äh, Eh, kontrollinud tegelikult seda, kui suur osa nende ohtlikest kemikaalidest jõuab toitu. me näeme negatiivseid mõjusid, surevad eh, näiteks mesilased ja isegi tootjad ei oska enam ilma kemikaalideta toitu tööta ning sellised mürgitajad eh, pääsevad puhta nahaga, sellepärast et reeglid on liiga nõrgad EFSA ei tee oma tööd, toimub lobism ja ostetakse uuringutulemusi endale. ning eh, selliste uuringute avalikustamine on nüüd samm paremuse suunas, aga sellest veel kaugeltki ei piisa. paljud sellised mürgiallikad on endiselt alles ja uuringu tulemusi ei kontrollita. mu küsimus on komisjonile, millal me jõuame sinna, et ettevaatuspõhimõttega päriselt poliitikat juhib, mitte aga aktsionäride huvid, kõnelejad katkestatakse. Äh, järgmisena saab sõna Martin Häusling, üks minut. lugupeetud kolleegid, täna on hea päev Euroopa jaoks kuna meil on võimalus äh, võita tagasi usaldus, mis äh, glüfosaadi loa andmismenetluses on kaduma läinud ja ma tänan neid ühte koma kolme miljonit kodanikku, kes allkirjastasid äh, kodanikualgatuse äh, glüfosaadi peatamiseks, äh, mis seda menetlust käivitada võimaldas, mis võimaldab nüüd läbipaistvuse taastamist kemik-, selles protsessis me teame, et glüfosaadi teema ei ole lõpetatud, see oli lihtsalt seda, selle pro-, protsessi käivitajaks äh, glüfosaati kritiseeritakse ka praegu ja me näeme USA-s, et äh, neid etteheiteid tuleks tõsiselt võtta ja eks me näe, mis saab uues loa andmise menetluses. aga mida me oleme saavutanud, on see, et äh, on juurdepääs uurimustele, igaüks saab ise järele vaadata, kõik uurimused tuleb avaldada ka need, mis ei ole mõne ettevõtte huvides ja EFSA saab ise uurimisi läbi viia. tegemist on suurte sammudega õiges suunas, tegemist on suure sammuga, et kodanike huve, huvid ja äh, keskkonnahuvid on olulisemad kui ettevõtete huvid ja sellepärast on meil hea meel selle kokkuleppe üle, mis me oleme saavutanud ja hääletame selle poolt, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna Sirpa Peedikäinen Rahvapartei nimel. innovatsioon, ärisaladused, sellised asjad ei saa kunagi olla eelistatud rahva tervisele, mis tähendab seda, et kokkulepe, mis puudutab toidualase teadustegevuse läbipaistvust on väga tähtis mida keerukam on toidutarnesüsteem seda rohkem on meil ka infot koostisosade kohta näiteks äh, kemikaalide kohta või nanoplastide kohta järjest enam on vaja laialdast teadustegevust uurimustulemuste avaldamist ja ka hindamist selles osas, et mida siis peetakse ohutuks toiduks ja see on ka õigusaktide eesmärk. glüfosaadi juhtum. glüfosaadi juhtum äh, pani komisjoni, nõukogu ja parlamendi tegutsema ning uus info äh, ei olnud äh, seda, seda ei avaldatud, ehkki see kujutas ohtu rahva tervisele ja nüüd tuleb mõelda, mis on järgmised sammud. mida nõutakse EFSA-lt? kuidas EFSA peab ettevaatuspõhimõtet rakendama paremini kui kunagi varem oma uurimiste tellimisel, aitäh! aitäh ja järgmisena saab sõna äh, kolleeg Bussoi Rahvapartei nimel poolteist minutit. And suur tänu eh, komisjonile ettepaneku eest ja kolleeg Pilar Russole väga eh, asjakohase raporti eest. Euroopa Liit peab võitma tagasi kodanike usalduse ja tuleb teha teadustööd toiduohutuse vallas, eh, eriti võttes arvesse teatud tundlike toodete loa saamist, näiteks GMO-side teema või siis näiteks neonikotinoidid ja ka väga populaarne glüfosaat. viimase kolmepoolsete läbirääkimiste vooru käigus suutis parlament jõuda esialgsele kokkuleppele nõukoguga, et pannakse paika sõltumatu läbipaistev kaasav hindamismehhanism ja see tähendab ka, et kõik EFSA uuringud tuleb avalikustada ning tuleb jätkata dialoogi kodanikuühiskonnaga eesmärgiga tagada see, et avalik huvi on kõige kõrgemal kohal. küll aga selleks, et tagada selle õigusliku raamistiku edu, on väga tähtis ja siinkohal ma ka kutsuksin üles kõiki liikmesriike, et äh, teie eksperdid hakkaksid nende teaduskomisjonide liikmeteks, sellepärast et praegu on ainult kuus liikmesriiki, kust tuleb kaks kolmandikku kõikidest ekspertidest, aitäh! suur tänu! ja nüüd vaba mikrofoni voor. kõigepealt saab sõna kolleeg Šoidrova, üks minut. Äh, lugupeetud äh, kolleegid, eelmine päevakorrapunkt puudutas äh, toiduainete erinevat kvaliteeti ja nüüd me räägime kvaliteedist, mis on väga oluline toiduainete puhul see direktiiv puudutab äh, lubade andmist, äh, mis peaks ähm, tuginema äh, selgetele teadusuuringutele, sellest uuest, see uus määrus on kompromiss, mis tugevdab läbipaistvust, hindamist riskide puhul, mida viib läbi EFSA ja samal ajal see tekst ei tohiks ohustada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet meil on vaja tugevamat läbipaistvust äh, selleks, et äh, ennetada äh, vandenõuteooriaid ja tagada samal ajal toiduohutus, aga samal ajal on vaja Äh, arvestada nõudmistega, mis äh, puudutavad näiteks äh, tootmissaladuste sala, konfidentsiaalsust ja nüüd on EFSA-l need võimalused olemas. aitäh ja sõna härra Mariasil. aitäh, proua juhataja. riskihinnang toidu tarneahelas on väga oluline, sellepärast et riske on palju, riske tarbijate tervise Äh, suunas ja siin peab käituma otsustavalt. peamiseks elemendiks on äh, märgistamine, etiketid, selleks et oleks võimalik näha, mis on toiduaine koostisala, samuti härra Katainen. Äh, kolmandatest riikidest tulev import ei vasta meie nõuetele, näiteks Türgi tomatid. Türgi tomatite puhul kasutatakse selliseid aineid, mille ringlus Euroopa Liidus on keelatud ning äh, need ebaseaduslikult eh, toodetud tooted, nende kohta öeldakse, et need on hoopis Kreekas tehtud ja see on ebaseaduslik, ma olen sellest varem ka rääkinud. näiteks Albaaniast imporditud piima kohta öeldakse, et see on kree-, Kreeka piim. Skopjast tulev liha, öeldakse, et see on Kreeka liha. Eh, see on tarbijakaitse seisukohast väga tähtis, ka pettusevastase võitluse osas on see tähtis ja samaaegselt on oluline kaitsta ka Äh, tollimaksude teket selles olukorras, me oleme näinud siin skandaale, glüfosaadi skandaali näiteks ja Euroopa Liit peab siin otsustavalt käituma, aitäh. paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh je. proua äh, eh, eesistuja, lugupeetud kolleegid. see ettepanek tugineb siis glüfosaadi vastasele äh, kodanikualgatusele. avalikkus äh, astus vastu Monsantole ja teistele. komisjon astus välja selle eest, et oleks rohkem läbipaistvust riski hindamisel ja tulemuste avalikustamisel. oluline on tagada äh, riski hindamise aluseks olevate uurimuste äh, usaldusväärsus. Äh, me oleme õigel teel, praegune tekst ähm, parandab olukorda, riski hindamine peab olema ähm, vastutustundlik ja pidev, pidevalt tuleb läbi viia kontrolle, tulemused tuleb avalikustada, nii, ja neid peab hindama nii avalikkus kui eksperdid. määruses on ette nähtud ka sanktsioonid, see on oluline eh, samm ja sellepärast tahaksin seda algatust ka toetada. aitäh ja asepresident Katainen komisjoni nimel. This... suur aitäh selle hea elava arutelu eest. et see nüüd kokku võtta, kordaksin seda, et esialgne kokkulepe tänu kaasseadusandjatele tugevdab ja legitimiseerib toiduohutusameti tähtsat rolli ja see on tõesti tähtis. inimesed tahavad ameteid usaldada ja nad tahavad no EFSA on alati tahtnud ju rakendada ettevaatuspõhimõtet ja kodanikud peavad ka seda teadma. kui me ei usalda oma ameteid, siis on alati võimalik poliitiliselt hakata tõde maha müüma, mis ei ole ju sugugi hea. samuti see esialgne kokkulepe suurendab läbipaistvust ja ka tarbijate usaldust. ehk siis tänaksin teid tõesti hea töö eest, otsustusvõime eest selles küsimuses. ja samuti mainiksin või õigemini vastaksin teatud kommentaaridele mis puudutasid tooteid, mida meie turul müüakse. kõik siseturul müüdavad tooted peavad täitma Euroopa Liidu toiduohutuse kriteeriume, olenemata sellest, kust nad pärinevad. ehk siis see on järjekordselt üks oluline element meie tarbijate jaoks, Euroopa Liit on kõige ohutum turg ja meie normid, reeglid kehtivad ka nende toodete suhtes, mis tulevad Euroopast väljastpoolt. tänan teid, et te pöörate tähelepanu sellele olulisele teemale. aitäh, härra asepresident. ja nüüd sooviksin anda sõna raportöörile veel kaheks minutiks, proua Pilar Ajuso ja õnnitlen ka teid juba. aitäh, proua juhataja kasutaksin lihtsalt võimalust et väljendada tänu kõigile kes täna õhtul sõna võtsid ja tänan ka variraportööre ka teid härra katainen ning ka komisjoni talitusi volinik andriukaitist ka rumeeniat kui nõukogu eesistujat ja minu kolleegi proua Soomerit, kes alguses oli raportööriks. tänaksin kõiki tehtud töö eest, tänu millele on meil olnud võimalik läbirääkimistega edukalt rahuldava tulemuseni jõuda. kõikide institutsioonide eh, talitused on töötanud gaas põhjas eh, ja ma arvan, et me oleme kõik ajalised rekordid ületanud selle akti vastuvõtmisega ja tuleb tänada kõiki ametnikke, kes on tohutult tööd teinud ja tahaksin selle tänu avalikult välja öelda. aitäh, oleme selle arutelupunkti lõpetanud, hääletus tuleb homme. daamid ja härrad järgmine raport puudutab ravimite täiendava kaitse tunnistust. Luis de Grandes Pascal on raportöör ja annaksingi sõna härra Pascalile neljaks minutiks. aitäh, proua juhataja aitäh äh, komisjoni asepresidendile, et te siin kohal olete, lugupeetud daamid ja härrad. kui me hakkasime seda raportit arutama, siis äh, tundus see olevat võimatu, äh, oli väga suuri poliitilisi raskusi, mis tundusid olevat ületamatud ja siis kolmepoolsetel kohtumistel nõukogu, parlament ja komisjon neljateistkümnendal veebruaril jõudsid kokkuleppele kompromiss mis muudab algset komisjoni äh, õigusakti, äh, äh, võeti rekordkiiresti liikmesriikide poolt vastu ja nüüd on see raport siis täiskogul täiendava kaitsetunnistus juurutati selleks, et edendada ähm, patendilaadset kaitset Euroopas sest äh, umbes pool patendi äh, kaitseajast läheb bürokraatia lahendamise peale, aga äh, see, aga väga suur osa analoogravamitest, mis on ilma kaitseta, sest ei ole võimalik ähm, neid ravimeid toota sellel Euroopas ka selleks, mitte et neid viia, müüa kolmandates riikides, aga kolmandates riikides, kus patendikaitset ei ole, on võimalik neid toota. see tähendab, et väljaspool Euroopat on võimalik analoogravimeid toota ja nendel riikidel on konkurentsieelis ja nende äh, analoogravimid võivad jõuda Euroopa Liidu turu, turgudele. siin on jutta, juttu, juttu Äh, Euroopa Liidu strateegiast ja me peame kaitsma teadmistepõhist majandust, me ei tohi unustada, et umbes kolmkümmend viis miljonit eurot on äh, käive, mis mm, tekib nendest ravimitest Euroopa Liidus, tegemist on väga äh, paljude ravimite, paljude toimeainetega, meil on väga hea autoriõiguste süsteem, mis Äh, millest on lõpptulemusena kasu patsientidel, aga analoogravimite tööstus on väga oluline ning äh, ka välja, eksport euro-, väljaspoole Euroopa Liitu peab olema võimalik, see peab äh, äh,, andma panuse majanduskasvu ja me oleme siis üritanud äh, Äh, luua võrdseid tingimusi äh, analoogravimite tootjate jaoks, äh, kes asuvad Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu ja nüüd on võimalik neid tooteid toota selleks, et neid eksportida kolmandatesse riikidesse, kus sellist kaitset ei ole või kus patendikaitseaeg on läbi, et oleks võimalik mm, konkureerida kolmandate riikide tootjatega, see määrus tagab selle, et neid tooteid äh, viimase kuue kuu jooksul on võimalik eksportida ja et kui kaitsetunnistus on ähm, aegunud, on võimalik äh, konkureerida tõhusalt. me oleme näinud ette kaitseklauslid, äh, et äh, ei kannataks innovatsioon või autoriõigused, analoogravimite tootjad peavad avalikustama teavet eh, takistamaks seda, et eh, tööstus ei õõnestaks eh, nende, neid reegleid. me suurendame konkurentsi Euroopa turgudel selle õigusaktiga, samal ajal aga kaitseme tundlikku teavet. selle määruse vastuvõtmine oleks suur edusamm Euroopa tööstuse jaoks ja komisjon mm, arvab, et kahe tuhande kahekümne viienda aastani oleks väga suurel määral võimalik äh, toota vastavate ravimite äh, tootmist või et see võiks äh, tuua enda kaasa kahekümne tuhande uue töökoha tekkimist, et oleks võimalik nelja protsendi võrra ravimite hinda vähendada ma tän-, tänan variraportööre ja kaastöötajaid, kes on väga intensiivset tööd teinud, eelkõige tahaksin tänada kaastöötajat Mercedes, tahaksin tänada ka Rumeenia eesistujat. aitäh ja komisjoni nimel saab sõna asepresident Kadanen. lugupeetud saadikud täiendava kaitsetunnistusest äh, loobumine oli väga oluline õigusakt komisjoni jaoks ja, ja see on väga oluline ka parlamendi jaoks Pro kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Lara Comi raportis, mis puudutas ühtse turu strateegiat, kutsuti üles äh, seda õigusakti vastu võtma ja see on tõesti täna ähm, tugev sõnum Euroopa kodanikele ja äriringkondadele. see on positiivne sõnum Euroopa tööstusettevõtete konkurentsivõimele ja mm, ka võimaldab kodanikele äh, taskukohasemaid ravimeid väga oluline on, et kodanikud näeks, et me tegutseme nende huvides äh, ja see on väga oluline ka äh, järgmisel kuul toimuvate Euroopa valimiste kontekstis ja sellepärast on komisjon väga rahul, et meie äh, läbirääkimised lõppesid edukalt, parlament ja Rumeenia eesistuja tegid väga head tööd, lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, tegemist ei ole olnud lihtsa teemaga, kaugel sellest. ma tahaksin tänada äh, raportööri härra De Grandes Pascali tema väsimatu töö eest ähm, äh, praegustes poliitilistes oludes ja väga ähm, tiheda ajakavaga ning tahaksin mainida ka härra Vilkinit ja härra Sanch-, äh, Sanchest ja, ja erinevaid variraportööre Teie olete andnud panuse sellesse, et äh, meil on olemas selline mm, täiendava kaits-, täiendavast kaitsest loobumise võimalus äh, ja see tekst, mis, milles te olete kokku leppinud nõukoguga, võimaldab Euroopa ettevõtetel konkureerida ja, äh, ja mm, saada äh, liidriteks äh, analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste ravimite turul see võib anda kakskümmend tuhat uut töökohta farmaatsiatööstuses järgnevatel aastatel ja me kinnitame seda, et Euroopal on koht äh, farmaatsiatööstuse teadus- ja arendustegevuste äh, keskusena. ma räägin nüüd äh, määruse peamistest elementidest, mida parlament homme hääletab, kõigepealt ladustamine see on väga tundlik teema parlamendi jaoks. ma tervitan paindlikkust, mida näitas üles nõukogu ja ka komisjon kes olid nõus sellise lisandusega. ladustamist lubatakse viimase kuue kuu jooksul ähm, täiendava kaitsetunnistuse kehtivuse ajal selleks, et tagada äh, seda, et alates esimesest päevast äh, on võimalik äh, Euroopa Liidus toodetud alanogrammimeid ja sarnaseid bioloogilisi ravimeid Euroopa Liidu turul müüa pärast täiendava kaitsetunnistuse aegumist ja sellega võetakse ja, ja äh, uuritakse ka seda, kas äh, ladustamisklauslid on piisavad ning äh, läbirääkimiste mandaadis on komisjon muuhulgas näinud ette selle kontrollimise, kas äh, kuuekuune ladustamisperiood on kooskõlas eesmärgi saavutamisega ning rakendamiskuupäev, kõik kolm institutsiooni olid paindlikud ja kaitsest loobumine hakkab kehtima esimesel juulil kaks tuhat kakskümmend kaks hiljemalt ja see tagab selle, et tegemist on õiguslikult pädeva õigusaktiga ja piisava paindlikkusega, et ei ole mingisugust tagasiulatuvat mõju omandatud õigustele ja e, see ei puuduta mm, täiendava kaitsetunnistuse omanikke, kel-, e, prae-, praegusi omanikke. lisaks sellele on üleminekurežiim, mis võtab arvesse e, õiguste omanike Äh, legitiimseid ootusi ja mis puudutab kaitseklausleid, siis äh, lõplik kompromiss on äh, korralik, erandid on olemas, siin on olemas proportsionaalsed kaitseklauslid, on olemas korralikud teavitamisreeglid, mis lisanduvad uutele klassifitseeritud ravimite reeglitele, mis jõustusid veebruaris kaks tuhat üheksateist, aga samal ajal määrus võtab arvesse geneeriliste ravimite ja sarnaste bioloogiliste ravimite tootjate huve, et mõningane teave peab jääma konfidentsiaalseks ja see võtab arvesse vajadust konkureerida Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu, sest pikas perspektiivis tähendab see seda, et patsientide jaoks hinnad langevad lõpetuseks äh, ütlen ma, et ma arvan, et te olete jõudnud heale kompromissile, see tagab äh, hea tasakaalu erinevate poliitiliste vaadete vahel ja mõningate ja äh, osapoolte konkureerivate huvide vahel. ma loodan, et parlament homsel hääletusel kiidab selle õigusakti heaks, aitäh. aitäh, lugupeetud asepresident ja järgmine kõneleja on Timo Völken keskkonnakomisjoni nimel, teil on aega kaks minutit. aitäh, proua juhataja. esmalt tahaksin tänada raportööri ja teisi kolleege, kes olid variraportöörid, hea koostöö eest tegemist oli ülesandega, mis oli ajaliselt väga kiire, mida me oleme saavutanud selle raportiga, ma arvan, et me tagame sellega selle, et patsiendid Euroopa Liidus äh, saavad parema juurdepääsu odavamatele ja turvalisematele ravimitele. ma arvan, et äh, me lõpuks ometi oleme ta-, täitnud parlamendi ülesande, mida on sõnastatud erinevates raportites, me tagame selle, et Euroopas toetatakse sana-, analoogravimeid ja sarnaseid bioloogilisi ravimeid, mida praegu ei saa Euroopa Liidus toota, sellepärast et õiguslikke eeldusi selleks ei ole me suurendame sellega turvalisust patsientide jaoks, me mäletame, et on olnud probleeme saastunud ravimitega viimastel aastatel, et mõningaid ravimeid ei ole olnud piisavas koguses ja kui me saame neid toota Euroopa Liidus, siis me saame paremini hinnata ka kvaliteedi ja hoolitseda selle eest, et nappuse puhul on ravimid meil olemas. ja seetõttu ma arvan, et me oleme teinud tõesti sammu õiges suunas, aga problemaatiline koht selle määruse puhul oli niinimetatud ladustamine, ladustamine selleks päevaks, kui lõpeb täiendava kaitsetunnistuse kehtivusaeg ja suur osa siinsest kojast, aga kahjuks ka Euroopa Komisjon tegi kõik äh, selleks, et ladustamine ei oleks võimalik ja seda hoolimata sellest, et Euroopa Komisjoni mõjuhinnangus oli kirjas, et suurim kasu oleks tagatud siis, kui oleks võimalik ladustada ja see on Äh, kirjas äh, mõjuhinnangu äh, leheküljel nelikümmend kaks, nii et seetõttu me vaidlesime selle üle, millest on kõige rohkem patsientidel kasu, lõpuks saime kuus, kuuekuuse ladustamisperioodi, see on esimene hea samm ja läbivaatamisklausli puhul me saame analüüsida, et kas sellest, kas see on piisav ja ma loodan, et kõik patsiendid saavad turvalisi ja taskukohasemat ravimeid ja kõigepealt ja lõpetuseks tänan kõiki, kes äh, oma panuse andsid. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Zlatovski üheks minutiks. suur tänu, tahaksin ka omalt poolt tänada raporti autoreid. käesolev määrus on üks näide sellest, et Euroopa Liidu õigus võib olla sõbralik ka Poola ettevõtjate suhtes meil on olnud päris mitmeid taolisi ettepanekuid selle parlamendi ametiaja jooksul, aga antud määruse puhul on olukord teistsugune. me suutsime läbirääkimistel saavutada väga hea teksti, mis avab meile uued turud, eh, uued väljavaated, nii eh, analoog- eh, kui ka sarnaste bioloogiliste ravimite tootjatele ja parandab ka meie patsientide olukorda, see tähendab paremat juurdepääsu taskukohasematele ravimitele ja ma loodan, et Poola farmaatsiaettevõtted kasutavad seda võimalust. see on suurepärane võimalus uuteks investeeringuteks, uute töökohtade loomiseks selles väga innovatiivses sektoris. meie fraktsioon toetab seda homme. aitäh, järgmiseks härra Viring, proua Viring, poolteist minutit suur tänu. tahaksin kasutada võimalust ja rõhutada, et ma olen endiselt väga skeptiline selle äh, positiivse mõju suhtes patsientidele ja farmaatsiasektorile. minu jaoks on patsientide huvid esikohal äh,. olles äh, üle äh, elanud äh, vähi äh, leebemad patsiendihuvid tõesti peavad olema esikohal, aga kui vaadata siin mitte mingeid ettepanekuid, siis need tunduvad ebavajalikud. patente farmaatsiaettevõtetele ei anta lihtsalt, see on kompensatsiooniks aastatepikkusele tööle, mida investeeritakse uute ravimite väljatöötamisse. ja ma räägin siin küll kompensatsioonist, aga võib-olla peaksin rääkima hoopis garantiidest või kindlustusest raha, mida farmaatsiaettevõtted investeerivad uute ravimite ettevalmistamisse, on tohutu. näiteks äh, mingi uue äh, antibiootikumi avastamiseks on tarvis äh, avastada ja töötada mitmesaja uue molekuli kallal ja selleks, et äh, tagada innovatsiooni ja uusi ravimeid, peame olema ettevaatlikud selles mõttes, mida me võtame ette patentide ja intellektuaalomandiga. nii et ma paluksin teil jääda, äh, säilitada avatud suhtumise negatiivsete tagajärgede suhtes. lugupeetud juhataja, äh, praegune analoogiliste ja sarnaste bioloogiliste ravimite tööstus Euroopa Liidus ei saa toetada ravimeid selleks, et eksportida neid kolmandatesse riikidesse, äh, kus äh, vastavat kaitset enam ei ole. selge on see, et tegemist on väga suure, äh, suurte rahasummadega, töökohtadega, aga ka juurdepääsuga ravimitele ja innovatsioonile, nii et seetõttu oli vaja leida tasakaal erinevate elementide vahel, et me saame äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemust pidada äh, keskpäraseks äh, kodanike jaoks selleks, et sellest määrusest oleks kasu, peaks see võimalikult kiiresti jõustuma, see kolmeaastane tähtaeg on tõesti halb, aga Mm, aga lõpuks äh, pikkamisi äh, paraneb meie äh, analoograavimite tootjate olukord ja seetõttu olen valmis seda toetama. Uh, proua Reeda Roheliste nimel, aitäh! see on minu viimane kõne Euroopa Parlamendis ja ma tunnen uhkust, et ähm, tegemist on teemaga, kus Euroopa Parlament on seisnud vastu tööstusele, kes mõnikord seab kasumi ettepoole ravimitest endast. pikendatakse vaid patente ravimitele, mis on juba liiga kaua kestnud. see ettepanek võimaldab äh, vähemalt geneeriliste ravimite äh, tootmist, mis on juba seaduslik. see on väike samm, aga samm õiges suunas ja on olemas ka ambitsioonikas läbivaatamisklausel ja ähm, et äh, kas kuuekuulisest ladustamisest piisab ähm, rahvatervise tagamiseks või tuleb äh, äh, kogu see täiendava kaitse tunnistuse režiim uuesti üle vaadata? järgmiseks kolleeg Bushol vaba mikrofoni raames. aitäh on äärmiselt oluline, et selle määrusega antakse erand Euroopa ettevõtjatele, et nad saaksid toota analoog- ja sarnaseid bioloogilisi ravimeid, mis on mõeldud eranditult ekspordiks kolmandatesse riikidesse või siis ladustamiseks. see tähendab, et äh, need võivad äh, pärast äh, patendi aegumist jõuda uuesti Euroopa Liitu ja sellega tagatakse ka juurdepääs kodanikele ravimitele nendes riikides, kus äh, hädavajalikud ravimid on äärmiselt kallid. tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest. aitäh. järgmiseks härra Marias. suur aitäh, juhataja me ei tohi unustada, et äh, põhiküsimus, mille üle me arutame ja millele tuleks keskenduda, on just rahva tervise kaitse ja teiseks patsientide huvi. see tähendab, et patsientidel peaks olema juurdepääs äh, odavatele ravimitele, mis tahet meetmed, mis puudutavad autoriõigust äh, ja konkurentsivõime tugevdamist Euroopa farmaatsiatööstuse puhul teenivad neid eesmärke. me ei tohiks minna ka teise äärmusse, et meil on äh, kallid ravimid ja patsientidel puudub neile juurdepääs. me teame, et äh, farmaatsiaettevõtted on mänginud igasuguseid trikke selleks, et ravimite hinda tõsta. Äh, näiteks Novartise skandaal on klassikaline näide. Kreekas avalikustati see ja me peame tuvastama kõik, kes on vastutavad sellistel juhtudel ja määrama ka karistused ettevõtjatele. härra Katainen äh,, ravimite ladustamises äh, tuleks suhtuda ka hoolikalt ähm,. rahvusvahelised ettevõtted ei tohiks kasutada seda võimalust selleks, et eksportida kõiki tooteid, nii et Euroopa turul tekiks puudujääk ja äh, eesmärk peab igal juhul olema patsientide kaitse. aitäh, järgmiseks Alois Peterle. suur tänu, kallid kolleegid, asepresident, tahaksin tänada ja tunnustada kolleeg De Grandesit tehtud töö eest. tervitan seadusandluse muudatust, mis on seotud äh, täiendava kaitsetunnistusega. me oleme päris palju saavutanud, meil saavad Euroopas olema uued ravimid, aga ka võrdne mänguväli äh, analoog ja sarnaste bioloogiliste ravimite tootjatele. ja et nad saaksid konkureerida ka mujal. samuti võimaldame eksporti kolmandatesse riikidesse ja muutnud lihtsamaks Euroopa turule sisenemise äh, alates päevast, kui tunnistus aegub. viimastel aastatel on aga kulud kerkinud lakke. me peame tagama, et ravimid jõuaksid turule kiiremini ja see tähendab, et äh, patsientidel oleks kiirem juurdepääs taskukohastele ravimitele ja see on jällegi näide sellest, et Euroopa Liit toimib ja hoolib patsientidest suur tänu. arutelu lõpetuseks annan sõna uuesti asepresidendile härra Katainenile. aitäh. väga lühidalt tahaksin tänada teid selle sisuka arutelu eest ja tunnustada veel kord raportööri tõesti hästi tehtud töö eest. tegemist on poliitiliselt väga tundliku teemaga, aga lahendus on näide pra-, autismist, väga praktiline lahendus. see tähendab, et äh, Euroopa Liidus asuvad ähm, kliiniliste ja sarnaste bioloogiliste ravimite tootjad äh, tegutsevad võrdsel mänguväljal võrreldes teiste tootjatega ja äh, patendikaitse samas hõlmab kõiki, kes tegelevad innovatsiooniga. see on väga lihtne kirjeldus sellest kompromissist ja me näitame innovaatoritele selgelt, et me toetame innovatsiooni ja me oleme valmis kaitsma seda ja samas loome võrdse mänguvälja eh, analoogi sarnaste bioloogiliste ravimite tootjatele. nii et eh, väga kasulik meie patsientidele, tarbijatele ja väga hea otsus ka tootjatele ja nendele, kes tegelevad innovatsiooniga. suur tänu teile koostöö eest. aitäh äh, tehtud töö eest. suur tänu, härra Kadanen. ja nüüd annaksin sõna lõpetuseks raportöörile kaheks minutiks. suur tänu, president ja suur tänu ka komisjoni asepresidendile äh, teie öeldu eest ja olen väga tänulik ka variraportööridele. mõnikord oli töö jooksul hetki, kus ma tundsin end natuke isoleerituna, sest variraportöörid olid väga nõudlikud, aga seda õigustatult, nad soovisid saavutada korralikku tasakaalu. parlament peab leidma mõnikord konsensuse ja äh, mõnikord äh, tuleb edasi liikuda ka väikeste kokkulepete kaupa, et kuhugi jõuda. aga antud juhul see nii ei ole. me oleme suutnud leida korraliku tasakaalustatud kokkuleppe analoogia sarnaste bioloogiliste ravimite tootjatele võrdsete võimaluste loomine ja samas patsientide õiguste kaitsmine ja läbivaatamisklausel eh, võimaldab meil ka olukorra uuesti üle vaadata, et eh, näha, kas midagi on tarvis muuta. ja ka minu jaoks on see viimane kord siin parlamendis, ma uuesti ei kandideeri ja teiega oli meeldiv teha koostööd. aitäh Ähm, suur tänu arutelu eest, mis on nüüd lõppenud, hääletamine toimub homme. ja äh, komisjoni asepresident, suur tänu ja proua Jurova, tere tulemast tagasi. ja nüüd meie järgmine päevakorrapunkt, nõukogu ja komisjoni avaldused Äh, Julian Assange'i võimalik väljaandmine. Äh, proua Siet, palun. lugupeetud parlamendiliikmed, volinik Jourova, tänan teid selle võimaluse eest rääkida Julian Assange'i võimalikust väljaandmisest. me oleme kõik teadlikud, et kui äh, avalikkuse huvid huvide kaitseks tegutsetakse, siis selles on rikkumistest teatajatel või vilepuhujatel väga oluline roll, ehk siis neid tuleb ka õiguslikult kaitsta, nad väärivad seda. ma tean, et te rääkisite sellest ka eile eh, rikkumistest teadaandjate direktiivi kontekstis. me oleme kõik hoidnud pilku peal viimastel sündmustel, mis puudutavad härra Assange'i kaasust. Julian Assange palus varjupaika aastal 2012 Ecuadori saatkonnas Londonis selleks, et teda ei viidaks Rootsisse, et teda küsi-, küsitletaks seal eh, seksuaalvägivalla osas. ta väitis, et ta soovib ennast kaitsta selle eest, et teda ei antaks lõppastmes välja USA-le, et teda ei võetaks seal vastutusele USA salastatud dokumentide avalikustamise eest nagu te teate, Ecuador võttis nüüd tagasi eh, varjupaiga saaja staatuse härra Assange'ilt ja nüüd on ta ka eh, süüdi tunnistatud Ühendkuningriigis kautsjoni rikkumises. lisaks sellele härra Assange'il on ka eh, lahtised menetlused USA-s ja ka Rootsi võimud on öelnud, et on võimalik, et vägistamise osas äh, jätkatakse menetlust tema osas ja ütlen selgelt välja, et nõukogu kui selline ei ole härra Assange'i võimalikku väljaandmist arutanud ja nõukogul ei ole ka seisukohta. faktina võib aga öelda, et väljaandmine on liikmesriigi ainupädevuses, ehk siis asi on Ühendkuningriigi kohtuasutuste ja eh, siseministeeriumi kätes aga rõhutaksin veel kord seda, et nõukogu peab väga oluliseks rikkumistest teadaandjate kaitset. nimelt, eelmisel kuul parlament ja nõukogu keskendusid selleks, et niinimetatud vilepuhujate direktiivi eh, saaks valmis enne selle parlamendi eh, ametiaja lõppu ja täna hääletati selle kokkulepitud teksti üle, aitäh! aitäh sõnavõtu eest ning nüüd annan sõna volinik Jourovale, palun. aitäh, komisjon, komisjoni paluti parlamendi poolt, et me tuleksime välja avaldusega seoses Julian Assange'i võimaliku väljaandmisega. saame teile öelda, et et Ühendkuningriigi ja USA vahelist väljaandmist äh, reguleerib kahepoolne leping ja veel täiendav leping ning äh, väljaandmine ei ole lubatud juhul, kui äh, võib olla oht, et rakendatakse surmanuhtlust. lisaks Euroopa Kohus on otsustanud, et liikmesriik ei tohi välja anda kedagi, kui eksisteerib tõsine oht, et see mõjutab kahtlustatava põhiõigusi. juhul, kui Rootsi annab välja uue Euroopa vahistamismääruse, selle eelmise järel, mis kaotas kehtivuse kaks tuhat seitseteist, siis peab Ühendkuningriigi kohus mõtlema, kas Euroopa vahistamismäärust tuleb pidada ülimuslikuks võrreldes USA taotlusega Assange'i väljaandmiseks. Euroopa Liidu äh, norme ei ole selles osas otseselt, on küll teatud eh, tegurid, mida tuleb arvesse võtta kohtu poolt. üldise tähelepanekuna ütleksin, et Euroopa Komisjonil ei ole pädevust sekkuda kohtumenetluse või kohtulike menetluste osas, mis on liikmesriikide kohtutes töös, me sõltume igati Ühendkuningriigi kohtute professionalismist ja sõltumatusest, et nad teevad õige otsuse, kui nende ees on asjakohased tõendid, aitäh. jah, aitäh ja esimesena saab Rahvapartei nimel sõna kolleeg Pospišil. aitäh, ma tahaksin kinnitada voliniku sõnu, ma tegelikult ei saa aru, miks me siin üldse arutama seda küsimust Euroopa Parlamendis Ehm, tegemist on konkreetse väljaandmisega, seda reguleerivad rahvusvahelised lepingud ja mm, see on tegemist Ühendkuningriigi kohtutega, Euroopa ja USA-ga, kes soovib väljaandmist. mõlema riigi puhul on tegemist õigusriikidega, nii et ei ole mingit kahtlust, et kogu see menetlus saab olema reeglitekohane ja seadusi arvestav. meie siin poliitikutena võime ükskõik mida arvata äh, Julian Assange'ist, me võime temaga olla äh, nõus või mitte, mina isiklikult ei ole, mina arvan, et äh, arvamuste vabadusel on piirid, ei tohi avaldada riigisaladusi, kui tegemist on näiteks sõduritega, kes võitlevad terrorismi vastu, aga tegemist on minu arvamusega ja otsustama peavad kohtunikud, nii et Mm, hea on, et Euroopa Kohus, et Euroopa Komisjonil ei ole mingit äh, võimalust sekkuda liikmesriigi õigussüsteemi, nii et jätkem see otsus äh, Briti kohtutele, äh, kes peavad otsustama, kas väljaandmise tingimused on täidetud, kui jah, siis antakse Julian Assange USA-le välja, ma, mina usaldan Briti süsteemi äh, Ehm, sest tegemist on ehm, äh, kuriteoga. proua Koomes, palun. aitäh, kui rääkida Assange'i väljaandmisest, siis seda tuleb vältida, see on ainus viis, kuidas kaitsta seda, et Euroopa Liit kaitseb neid, kes kaitsevad tõde ja läbipaistvust, väljaandmist USA-le siis tuleb vältida president Trumpi valitsus, kes ähm, kasutab meediat äh, näiteks enda huvides, seal ei oleks kindlasti tagatud õiglane kohtupidamine, vaid sellega rünnataks hoopis väljendusvabadust. Äh, ACLU ja Human Rights Watch on ka seda juba öelnud, on oht, et Assange peab seisma silmitsi surmanuhtlusega. kuivõrd Ehm, männingut on eh, näiteks eh, vanglas piinatud, kusjuures tema tegi koostööd eh, inimestega ja kui vaadata seda, mis toimus Afganistanis ja Iraagis, siis sellise kuritegeliku käitumise silmakirjalikkus Ameerika valitsuste poolt ja ka kaasosaliste poolt Euroopas. üks minister süüdistas mind pettuses kui ma eh, lugesin ette CIA piinamislennud, millele oli eh, Portugali valit-, valitsus ka heakskiidu andnud eh, seoses ka Guantanamoga ning Wikileaks tõendas seda lõpuks ning kui midagi on Rootsis valesti, siis tuleb menetleda seda Rootsi kohtus, kus on piisavad tagatised olemas kindlasti me usaldame Ühendkuningriigi ja Rootsi kohtute sõltumatust, aga me ei saa lubada Assange'i väljaandmist USA-le. loomulikult Assange on loonud mm, olukorra, kus ta rikkus teatud Ecuadori seaduseid ning ta on proovinud ka USA demokraate õõnestada. me peame tagama, et Assange saab õiglase kohtlemise osaliseks ning kasutades direktiivi, mille me täna vastu võtsime rikkumistest teadaandjate kohta, seda peab ka tegema. kohtualuste põhiõigusi tuleb kaitsta, eriti nende, kes äh, riskivad oma eluga selleks et juhtida tähelepanu kuritegevusele ja valitsusepoolsetele rikkumistele ja assange väärib meie kaitset aitäh kas te võtaksite sinise kaardi küsimuse eh, kolleeg Boswellt? palun. aitäh, lugupeetud kolleeg ma väga suure huviga kuulasin teie sõnavõttu. ma olen endine justiitsminister ja esitan teile järgmise küsimuse, et kuidas parlament saab sekkuda konkreetsel väljaandmise juhtumil? Teil võib olla konkreetne arvamus, aga siin on tegemist väljaandmismenetlusega ja meie oleme poliitikud, me ei saa kaitsta jutumärkides äh, see on see sõrm, äh, termin, mida te ise käits-, kasutasite, äh, isikud, kes äh, on väljaandmismenetluse objektiks, et kuidas te tahate teda kaitsta no,? No, you... me teame, et ükski Euroopa Liidu riik ei tohi kedagi välja anda kuhugi, kus on surmanuhtlus paigas, nagu USA-s. väga kahju, et nii on kui Assange välja antakse, siis võib juhtuda, et teda kahtlustatakse spionaažis, mis võib kaasa tuua ka surmanõhtluse, mis on väga tugev poliitiline ja õiguslik põhjus, miks kas Ühendkuningriigi või Rootsi või ka teie riigi kohus ei peaks Assange'i välja andma, aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Urban Crespo QNGL-i nimel, palun. suur tänu, proua juhataja Assange'i kinnipidamine kujutas endast vabaduse ajaloos just väga pimedat hetke ja see info, mida Wikileaks on aidanud avaldada, on aidanud meil tuvastada paljusid inimõiguste rikkumisi ja inimsusevastaseid kuritegusid kogu maailmas. me leiame, et Assange'i kinnipidi, kinnipidamine on äh, ebaseaduslik. ÜRO raportöör on kritiseerinud USA väljaandmistaotlust. täna võtsime vastu direktiivi, millega kaitstakse Assange'i suguseid rikkumistest teatajaid ja loodame, et me täidame selle direktiivi standardeid. Assange'i väljaandmine saadaks ohtliku sõnumi. Need, kes julgevad kritiseerida võimulolijaid ja nende rikkumisi peavad siis tõesti maksma nii kõrget hinda või eh, kui me anname USAle Assange'i välja, siis me loobume oma õigusest saada ka infot. Eva Jolie, palun Julian Assange'i võimalik väljaandmine, ähm, kes on võim-, Wikileaksi asutaja, äh, me siin ei räägi mitte ainult inimese saatusest, vaid me räägime ka demokraatiast, me peame kaitsma väga tugevalt teabevabadust ja läbipaistvust, sest siin on tegemist just nimelt sellega. Assange avalikustas teabe, mis on häiriv, see puudutas USA poolt toime pandud sõjakuritegusid selle asemel aga nüüd valitsus tahab äh, neid hääli maha suruda. me peame äh, toetama äh, avatud, läbipaistvat ja äh, demokraatiat, mis vastutaks oma tegude eest. täna mõistetakse kohut tema julguse üle, kui me anname välja Assange'i, siis tulevikus anname välja kõik inimesed, kes avalikustavad tundlikku teavet Guardiani Äh, Spiegeli, Le Monde'i äh, ajakirjanikud, kes on avalikustanud Wikileaksi teavet. Äh, vaja on kaitsta Assange'i, vaja on kaitsta läbipaistvust. aitäh. järgmisena EFTD nimel kolm minutit. William Dartmouth. aitäh. alustame ühest mõttest. ei ole hea mõte, et poliitikud proovivad sekkuda õiguslikesse protsessidesse, tõtt-öelda on see lausa väga halb mõte. poliitika ja õiguse eristamine on lääne demokraatia keskmes. härra Assange'i puhul me räägime olukorrast, kus ta peeti kinni, viidi kohtu ette ja tunnistati süüdi, sellepärast et ta oli süüdi kautsjoni rikkumises eraldi süüdistused on häkkimine ja teised asjad, mis on tema suhtes USA-s süüdistustena välja toodud. ja just nende süüdistuste osas on see väljaandmise eh, istung. ja see istung toimub eh, Briti kohtuniku ees ning see, mida ütles eh, nõukogu, on vale, tegelikult siseminister ei tee seda otsust. paljud inimesed, sealhulgas ka mina, oleme öelnud, et USA, vabandust, Ühendkuningriigi kohtunike otsused on valed mõnikord, aga mitte keegi ei saa tõsiselt kahelda eh, Ühendkuningriigi kohtute sõltumatuses, sellegipoolest on kolleege nagu Anna Gomes, kes tahavad, et eh, õiguslikku protsessi poliitiliselt sekkutaks. täna on minu viimane kõne parlamendis, aga ma pean siin jääma eriarvamusele. see, et eh, poliitikaga sõidetakse sisse õiguslikku protsessi ei ole mitte ainult vastu lääne väärtustele vaid see on ka kõiksugustele demokraatia elementidele vastu meie poliitikutena peaksime juriidilised küsimused assange'i puhul jätma täiesti rahule nüüd, mis olid need esialgsed menetlused, mis viisid selleni, et Assange kautsjoni tingimusi rikkus? tegemist oli Euroopa vahistamismäärusega. see määrus ei tulnud mitte Rootsi kohtult, vaid Rootsi prokurörilt. ja sellest olenemata Euroopa vahistamismäärus ei taga Ehm, selle puhul ei ole tagatud reaalset kaitset väljaandmise eest, mis on väga murettekitav. me kuuleme siin palju sõnavõtte inimõiguste kohta, aga sotsiaaldemokraadid, ALDE, Briti liberaaldemokraadid, kõik need Euroopa superriigi toetajad on ühtlasi needsamad inimesed, kes äh, toetavad Euroopa vahistamismäärust. ja nende pühendumus kodanikuvabadusele, ja vahistamismäärusele on vägagi probleemne, nagu ka ilmselt Assange'i puhul. ja see, et te olete justkui pühendunud eh, korrektsele protsessile, kriminaalmenetlusele, see kõik Calais eh, peatub ja ainult täiendava integratsiooni nimel justkui, kui vaid need inimesed järele mõtleks ja palun mõelge veel kord järele, aitäh. aitäh nüüd saab sõna kolleeg Kologlu Gue nimel, üks minut. We are in favor of the me toetame justkui vilepuhujaid, aga meil ei ole pädevusi. Ehm, komisjonis ega nõukogus, aga meie oleme poliitikud, meil võib olla oma poliitiline arvamus faktide suhtes. Ehm, vaadake, mis toimub, kujutage ette näiteks, et Euroopa ajakirjanik kirjutab millestki või paljastab midagi Iraani kohta. kui Assange antakse välja, siis on sellega loodud ka pretsedent. Iraan võib nõuda